suur tänu selle eest, et te südamlikult tervitasite meie tänast aukülalist, Portugali presidenti. soovin teile öelda, härra president, mitte ainult tere tulemast Euroopa Parlamenti, vaid tere tulemast erilisel põhjusel. daamid ja härrad, nagu tavaliselt pärast valimisi, pärast ametisse astumist helistasin ma härra de Sousale, et teda õnnitleda ning siis ütles härra de Sousa mulle järgmist. ma sooviksin, et minu esimene välisvisiit Portugalist välja oleks Euroopa Parlamenti. see ei ole mitte ainult sümboolne žest rääkisime härra presidendiga väga põhjalikult Euroopa Liidu olukorrast, tema enda koduriigi olukorrast Euroopa Liidus ning ma tsiteeriksin seda, mida ta ütles. minu külaskäik siia näitab, et minu veendumused on väga euroopalikud ning ma soovin, et te mõistaksite, et Portugalil on president, kes soovib süvendada Euroopa koostööd ka rahvusvahelisel areenil seetõttu oleme me, härra president, teile väga tänulikud, palun, teil on sõna. senhor presidente senhoras e senhores deputados lugupeetud president lugupeetud parlamendisaadikud, suur tänu, härra president, kutse eest esineda siin Demokraatia Kojas kuu pärast Portugali äh, Vabariigi presidendi ametisse astumist. suur tänu, president Schulz, et lubate mul siin rääkida äh, Euroopa, äh, Euroopa riigi äh, legitiimse esindajana. täna olen demokraatia kojas. see kehastab vabaduse, julgeoleku, kodanike aktiivse osaluse ja humanismi ähm, põhimõtteid ja täna äh, see näitabki äh, seda, äh, kuidas on Euroopa toetanud Portugali sündivat demokraatiat, kuid selle juured on juba ajaloos. mina kuulun sellesse põlvkonda, kelle jaoks Euroopa eh, integratsioon oli eh, unistus, mis oli lahutamatu dekoloniseerimisest, eh, majanduse arengust ja sotsiaalsest õiglusest see käi-, toimus pärast impeeriumi lõppu ja käis kooskõlas Portugali äh, lõimumisega eh, Euroopaga, eh, mis on tema geograafiline, ajalooline ja kultuuriline eh, häll. ja Euroopa on Portugali jaoks ka põhiline rändepiirkond ja ka ekspordiala. meie jaoks Äh, aitab see ka äh, ehitada üles uut äh, Portugali. ja mina osalesin ka ülikooli delegatsioonis keerulistel perioodil aastatel, seitsmekümnendatel aastatel samamoodi aseteldatakse seitsekümmend viis, seitsekümmend kuus oli, oli tunda Euroopa äh, mõju äh, meie äh, tegevuses. kuni aastani tuhat üheksasada seitsekümmend seitse, kui toimus ühisraha ülesehitamine opositsiooni juhina, Äh, kinnitasin ma kolm äh, riigieelarvet ja äh, viisin sellega ka Portugali eurotsooni ja ähm, sooviksin väljendada ka oma uhkust selle üle, kui, mida tundsin, kui Jose Manuel Durao Barroso valiti Euroopa Komisjoni presidendiks ja olen ka isiklikult äh, väga uhke kõigi Portugali saadikute tegevuse üle siin kojas. Need on äh, vanad tugevad meendum-, veendumused, äh, mis ei murene. Euroopa ühtsus sellest saadik, kui Portugal on demokraatlik riik, on ta jäänud truuks nendele põhimõtetele ja kõik Portugali valitsused on ka seda seisukohta kinnitanud. Portugal tähistab sel aastal eh, eh, konstitutsiooni neljakümnendat sünnipäeva Portugali demokraatia äh, tugevdamisel on Euroopa äh, ühendused mänginud äärmiselt olulist äh, rolli ja äärmiselt oluline on mõista Euroopa panust minu riigi ülesehitamisel, elukvaliteedi parandamisel ja nii edasi. Portugal on hästi ära, osanud kasutada ära Euroopa äh, struktuurifonde, äh, parandanud oma äh, tööstuse olukorda, koolitanud tööjõudu ja nii edasi kui Portugal on aga pidanud kaheteistkümne aastaga äh, sooritama selle, mida teised riigid on äh, teinud neljakümne aastaga. ja pärast dekolonisatsiooni on Portugal kahe aastaga, võttis Portugal kahe aastaga vastu seitsesada tuhat äh, portugali keelt kõnelevat kas Portugali või Aafrika kodanikku Portugal on üle, läks üle koloniaal- ja ruraalmajandusest avatud eh, järk-järgult eh, erastatud eh, turumajandusele. ja nende muudatuste hind on olnud loomulikult kõrge, kuna need toimusid nii lühikese aja jooksul. ja ei ja loomulikult eh, on Portugal püüdnud sellega eh, võimalikult hästi toime tulla. aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, kui oli eh, majanduskriis, lisandus see siis ka veel meie strukturaalsetele raskustele ja Portugal sai siis osaks ka kohandamisprogrammist millega pandi proovile ähm, portugallaste äh, suutlikkus äh, tulla toime äh, kriisidega ja tagada stabiilsus ja riigi rahanduse tasakaal Portugali presidendina on mul väga suur au viibida täna siin teie keskel ja öelda, et Euroopa on olnud Portugali jaoks tugev liitlane ja ka Portugal omalt poolt on oma lubadustest kinni eh, pidanud ja kohanemisprogrammiga, programmi nõudmistega toime tulnud täna soovib eh, Portugal jätkata eh, samal teel tagada finantstasakaal, hoida äh, riigivõlga kontrolli all ja samas äh, kompenseerida äh, ka sotsiaalvaldkonnas paratamatult tekkinud puudujääke tuleb äh, tugevdada äh, äh, tarbimist ja edendada tööhõivet ja majanduskasvu. meie makromajanduslikud eesmärgid on endised, kuid veidi erinevad eelmise valitsuse omadest, mis olid küll ka Euroopa meelne nii et ähm, me oleme, ähm, me oleme saanud toetust kahelt suurim, suurimalt Euroopa äh, parteilt, äh, vaid lisaks sellele äh, ka ühelt teiselt, kes ei ole seni saanud Portugali täitevvõimus sõna kaasa, kes ei ole saanud sõna kaasa rääkida kõikide portugallaste ähm, presidendina tunnen ma, et praegu on kõige olulisem äh, äh, äh, saavutada rahu, dedramatiseerida ja saavutada stabiilne areng. me ei soovi uusi poliitilisi kriise lisaks majanduslikele raskustele. me soovime tugevdada oma finantssüsteemi ja selles suunas on tehtud viimati päris palju jõupingutusi. me soovime haldussuutlikkust parandada, õigussüsteemi tugevdada, me soovime koolitada tööjõudu, anda ettevõtetele võimalusi oma kapitali suurendamiseks ja me oleme veendunud selles, et see keeruline tee kätkeb endas äh, finants, äh, ranget äh, finantskontrolli. lugupeetud parlamendisaadikud, ma olen parata, parandamatu mm, euro, Euroopa optimist Euroopa toetaja ja loomulikult on selge, et Euroopa ees seisavad praegu uued keerukad väljakutsed ja me teame, et me ei tohi lasta end sellest nõrgestada. me peame pakkuma välja uue mudeli, mis annaks Euroopale võimaluse Äh, õitsenguks. me peame äh, võitlema äh, ksenofoobia, natsionalismi vastu, tarbetu šovinismi vastu ja vältima isolatsionismi. ja Euroopa Liidu üle toimuv arutelu on viljakas ainult siis, kui see rajaneb konstruktiivsel dialoogil Euroopa kodanikega, mis võtab arvesse nende ootusi, kes soovivad elada turvalisusel, õiglusel, solidaarsusel, heaolul, piisaval tööhõivel rajaneval alal seetõttu Euroopa ja liikmesriikide kodanikud peavad äh, kuulama oma kodanikke. Nad peavad võtma mm, arvesse meie erinevate äh, ühiskondade püüdlusi. Nad peavad olema kodanikele lähemal ja see Euroopa, millest mina unistan, peab jääma ühtseks, solidaarseks nii seesmiselt kui ka väljaspoole. Euroopa on alati äh, proovinud leida ühtseid, ühiseid lahendusi äh, sõdadele, näiteks äh, ka kriisiolukordadele piirialadel, mõtlen siinkohal rändekriisile. Portugal on selles suhtes väga edukas olnud, võttes arvesse tema rahvaarvu. oleme me, olime me esimesed, kes võtsid vastu ähm, pagulasi. lõimides neid oma ühiskonda. see olukord äh, nõuab, et äh, me ei tohiks unustada sisulisi küsimusi, kui me äh, tegutseme kiireloomuliste kriiside vallas kui me oleme võitnud ähm, barbaarsuse ja äh, vägivalla Euroopas, siis me suudame toime tulla ka terrorismi ja ekstremismiga. see on küll äh, keeruline, me nägime äh, ähm, seda mm, pommirünnakute näitel, mis tuleb tingimusteta hukka mõista. siinkohal äh, Äh, sooviksin veel väljendada oma solidaarsust Prantsusmaa ja Belgiaga. Euroopa, millest mina äh, unistan, Euroopal on niisugune äh, ülemaailmne poliitika ja ta on ka majanduslikult tugev ja on oluline, et Euroopat kuuldaks üha enam et ta oleks liider niisugustes valdkondades nagu äh, finantstehingute läbipaistvus. Äh, see ei tohiks äh, kõigutada ega destabiliseerida rahvusvahelisi demokraatlikke finantsasutusi me peame lisaks sellele äh, kasutama ära ka äh, teaduse ja ühiskonna kultuurisaavutusi, kaasama äh, noored, eakad, kõik ühiskonna liikmed, et nad ei alistuks järjest enam levivale pessimismile me peaksime ühiselt äh, unistama, äh, et meil oleks äh, ühtne solidaarsuse, vabaduse, läbipaistvuse projekt, mida jagaksid kõik kodanikud. ja selline Euroopa võib Portugalile loota. me peame olema optimistlikud, vastasel korral ei ole, ei kehasta Euroopa enam tuleviku sümbolit. niisugune Euroopa on äh, seesama, äh, mida Portugal on, on esindanud, äh, mida ta on teistele viinud ja teistelt vastu võtnud, mis on olnud niivõrd rikastav see Portugal, kust mina täna tulen, on olnud ka kaugetel maadel, kaugetes piirkondades, kuid see äh, Portugal äh, on osaks äh, Euroopa kultuurist, Shakespeare, Kafka, Kundera, Pessoa ja kõik muud kultuuriinimesed, me oleme eurooplased ja me jääme selleks alatiseks täna. suur tänu, härra president, ega mul midagi lisada ei olegi. kolleegid, edu teile hääletusel ning härra president, teie olete alati siia teretulnud. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et selline teie kõne kindlasti annab julgust paljudele inimestele siin kojas, suur tänu! E tere päevast, kolleegid! ja läheme hääletamise juurde peatselt, aga härra Vaagler soovib sõna kõigepealt. suur tänu! daamid ja härrad, seitsmeteistkümnendal detsembril eelmisel aastal võttis Eh, parlament vastu resolutsiooni, mis puudutab eh, inimõigusi ja demokraatiat. peatükis seitsekümmend kaheksa selles resolutsioonis mainime me ka Saheli inimeste inimõigusi. nüüd eh, on Marokos noored inimesed läinud näljastreigile sest nad öö, mõisteti Maroko kohtu poolt ebaõiglaselt süüdi. ma soovin, et meie parlamendi president ja komisjon võtaks ühendust Maroko võimudega, et järgitaks parlamendi nõudmisi, et need inimesed vabastataks ja austataks inimõigusi, aitäh. suur tänu, lähme nüüd hääletamise juurde.